pärast Euroopa Parlamendist pärast seda Peeter Mach ja Berliinis Vilmat lahkusid Euroopa Parlamendid, parlament vastavalt kodukorrale konstanteerib, et nende kohad on jäänud vakantseks alates esimesest septembrist ja kolmandast oktoobrist kaks tuhat seitseteist ning oleme sellest teavitanud ka vastavate riikide vastutavaid ameteid. pärast seda, kui Maria Gabriel nimetati komisjoni, Euroopa Komisjoni liikmeks ning Herbert Roil on nimetatud Põhja-Reinimaa Vestfaalia liidumaa valitsusse ning Iligo Kalspets on nimetatud Euroopa Kontrollikoja liikmeks, äh, konstateerib Euroopa Parlament nende äh, kohtade äh, vakantseks jäämist seitsmendast juulist proua Gabrielini ja esimesest septembrist härra Roili puhul ning on käivitanud sellest vastutavaid ameteid. ning pärast seda, kui Luia on valitud parlamendi, parlamendi liikmeks, konstateerib, et tema saadikukoht on jäänud vabaks kahekümne esimesest juulist kaks tuhat seitseteist. Malta Vabariigi Ehm, samuti Saksa Föderaalvabariigi, Suurbritannia ning Prantsuse Vabariigi ehm, valitsused on teavitanud, et Francis Amit, Denis Ratke, Jonathan Bullock ning Franz Jamais ja Noshina Mo-, Moshina no, Vabariik on äh, pärast kahekümne neljandat juunit, kahekümne neljandat juulit, esimest august, kahekümne esimest juulit, kaheksandast septembrit äh, lahkunud Euroopa Parlamendist äh, ning asendavad Komodinika Kiert, Herbert Roili, Roger Helmerit, Eliot ning Ian Duncanit. tervitan uusi kolleege ning meenutan, et vastavalt kodukorrale on nad nüüd täisõiguslikud Euroopa Parlamendi liikmed, tere tulemast ja edukat tööd!